el señor presidente. Bueno, queridas, queridas colegas y que... niisiis, kallid kolleegid, daamid ja härrad. ma olen üsna üllatunud vähesed, need vähesed, kes äh, ööplenaaridel käivad, on kohal ka nõukogu infotunnis. nõukogu infotund ongi siis meie järgmine päevakorrapunkt ja lähemegi kohe asja juurde, sest aega on meil tegelikult vähe. loomulikult tere tulemast härra Šastelile, kes esindab siin täna nõukogu ja eesistujat ning kes vastab teie küsimustele esimene küsimus on Bernd Posseltilt ja puudutab välis- ja kaitsepoliitilist identiteeti. annangi sõna kohe härra Posseltile. või vabandust, vabandust, annan kohe sõna härra Šastelile vastamiseks. küsimus oli esitatud juba kirjalikult. suur tänu, president. mul on hea meel Äh, nõukogu nimel esineda nii suure auditooriumi ees. Euroopa välis- ja kaitsepoliitiline identiteet. kas, vabandust, kas te soovite esitada oma küsimuse? menetlus, härra Posselt on menetlusest vägagi teadlik, ma arvan Te esitasite küsimuse kirjalikult, teile vastatakse ja siis saate esitada suuliselt lisaküsimuse, kui soovite. nii et äh, härra äh, Sostel vastab. aitäh, Euroopa välis- ja kaitsepoliitika on arenenud äh, märkimisväärselt ja see on muutunud Euroopa integratsiooni üheks dünaamilisemaks äh, aspektiks. umbes kümme aastat pärast Euroopa kaitsepoliitika loomist, mis on osaks üldisest Euroopa julgeolekupoliitikast, on Euroopa eh, teinud nii mõndagi ülemaailmsel tasandil. meil on erinevaid missioone, on kakskümmend neli missiooni erinevatel kontide, kontinentidel, mõned on puht eh, sõjalised missioonid, mõned segamissioonid, sõjalised ja tsiviilmissioonid Afganistanis, Balkani riikides, Gruusias ja mujal. kahtlemata need missioonid aitavad parandada Euroopa Liidu nähtavust selles valdkonnas. Nende missioonide üldine kontekst on paika pandud Lissaboni lepinguga, mis sätestab ka üldise ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raamistikku mis puudutab Euroopa korpust eh, ehk Eurocore'i, siis eh, peaksin ütlema, et see ei eh, kuulu otseselt Euroopa Liidu alla, see on mitme riigi poolt loodud jõud, mis sai alguse üheksakümne teisel aastal põhinevalt kantsler kooli ja president Mitterrandi ideel. Bosnias, Kosovos, Afganistanis on ta tegutsenud ja Eurocore on aidanud kaasa osalevate riikide relvajõudude koostalitlusvõime parandamisele. mõned riigid, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburg, Hispaania on selle liikmed ja hiljuti avati osalemine ka NATO liikmesriikidele eesistuja on teinud äh, suuri jõupingutusi Lissaboni lepingu rakendamisel ja me tervitame kokkulepet Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel Euroopa välisteenistuse osas. see on samuti väga oluline samm, mis aitab kaasa ühise välis- ja kaitsepoliitika rakendamisele kaks määrust on vahetult seotud Euroopa välisteenistuse loomisega, üks puudutab personali, üks finantsraamistikku ja iseäranis, mis puudutab äh, Belgia algatusi seoses ühise välise ja julgeolekupoliitikaga, siis sellega seoses on meil kavatsus astuda samme, vastamaks oma ambitsioonikatele eesmärkidele reageerida, kriisidele reageerimine on äärmiselt oluline ja abimissioonide läbiviimine sealhulgas samuti. tarvis on koolitada kriisi ohjamise meeskondi, luua strateegilised äh, suhted ja tugevdada Euroopa Liidu ja NATO vahel. Belgia omalt poolt äh, on astumas mitmeid samme eesistumise ajal me korraldame näiteks mitmeid seminare ähm, võimekuse küsimustes ja kõik ja Euroopa Liidu kaitseministrite vahel toimub samuti arutelu homme ja ülehomme. aitäh, härra Posselt, teil on kolmkümmend sekundit lisaküsimuse esitamiseks, kui te soovite. suur tänu lühike kommentaar, see, olen selle vastusega rahul. ma varasemalt protesteerisin teie küünilise kommentaari vastu, inimesed, kes küsimused esitasid, on saalis siiski kohal ja teie ülesanne on meile vastata. küsimus on veel, et kas Belgia planeerib algatust, et ühist välis- julgeolekupoliitikat edasi arendada. Saksamaal räägitakse föderaalarmee ümberkorraldamisest, Belgia on samuti föderaalriik ja võib-olla kaalub samuti mingeid sarnaseid küsimusi. aitäh, härra Posselt, härra Šostel nüüd vastab teie lisaküsimusele lubage mul auväärsele parlamendiliikmele meelde tuletada, et ma oma sõnavõtu lõpus ütlesin, et Belgia eesistujal on kavas astuda terve rida samme ja meil on mitmeid teemasid, millega me tegeleme, mis puudutavad kaitseküsimusi. Belgia on teinud mitmeid algatusi ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames oma eesistumise all, nagu ütlesin, oleme korraldanud ja korraldamas mitmeid seminare võimekuse teemadel ja võin siin viidata ka hiljutistele sündmustele, näiteks äh, arutelud, mis äh, kaitseministritel äh, toimuvad Gentis toimuval nõukogu raames homme ja ülehomme. aitäh, härra Šestel. härra Zemke soovib omalt poolt esitada küsimuse ja palun minu küsimus äh, tuleneb sellest, et äh, te ütlesite, et homme ja ülehomme toimub äh, Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlik kohtumine. Euroopa Liidus luuaks, on kavas luua lahingurühmad, praegu on aga see vaid paberil kas see on samuti teema, millest räägitakse või see jääbki fiktiivseks või saavad meil ühel päeval olema ka tegelikud lahingurühmad, mida kasutada. aitäh, palun härra Šestel vastust härra Semki küsimusele. sarnane vastus nagu varasemaltki küsimusele, loomulikult me tahame integreerida äh, ka selliseid teemasid aruteludesse ka homme ja ülehomme ning me vaatame, missugune saab olema kaitseministrite kohtumise tulemus, kaasa arvatud sellel teemal. aitäh, minister härra Posselt, ma tahaksin öelda, et ma saan aru, et just äh, see kommentaar, mille härra minister tegi, on seotud sellega, et äh, tegemist oli huvitava küsimuse ja huvitava vastusega ja tõepoolest on väga kahetsusväärne, et rohkem parlamendiliikmeid siin äh, ruumis kohal ei ole seda arutelu kuulamas, mis meie infotunnis toimub, nii et aitäh nendele, kes on kohale tulnud nii, teine küsimus esitaja Mairet McInnes ja kolmas küsimus Georgios Papanikolaou. mõlemad autorid on oma küsimused tagasi võtnud, seega läheme järgmise küsimuse juurde, mis on järjekorras neljas. proua Blinkevitš-Jute küsimus vaesuse ja tõrjutuse vähendamise kohta. härra Šastel, palun vastust. suur aitäh, härra president kaheksateistkuuline nõukogu programm äh, trio eesistumise all, Hispaania, Belgia ja Ungari eesistujate all, näeb ette, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemine on äh, kesksel kohal, me rõhutame töötute probleeme, äh, vae-, laste probleeme, kes on vaestes ühe vanemaga perekondades, ka tööhõive tõrjutust nüüd tuleme tagasi selle instrumendi juurde, mis võeti vastu seitsmeteistkümnendal juunil kaks tuhat kümme, nõukogu otsustas äh, vaesust vähendada sellega, et vähemalt kakskümmend miljonit inimest äh, tuuakse vaesusest välja, vaesuse ohust välja aastaks kaks tuhat kakskümmend. me tahame kindlustada ka selle, et naiste äh, töö tõuseks seitsmekümne viie protsendini ja ka Äh, meeste tööhõive kasvaks, me tahame võidelda ka koolist väljakukkumise fenomeniga. nii et vaatame siin miinimumsissetulekut, sotsiaalkaitset, äh, kodutute olukorda, laste vaesust perekondades ja ka inimeste osalemist, sest äh, vaesuses ja kõiki neid, kes võitlevad vaesusega, inimesed, kes elavad sotsiaalse tõrjutuse tingimustes, tahame toetada miinimumpalgataseme äh, tõusu Euroopa tasandil ja kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal oktoobril äh, esitatakse selle kohta ka dokument. eesmärgiks oleks, et kõik liikmesriigid võtaksid vastu sellise miinimumpalga, mis garanteeriks äh, põhilised elustandardid tahame ka Euroopa tasandil toetada hea valitsemise põhimõtteid, eh, eh, mis tähendab, et kaasatakse ka vaesuses elavad inimesed, tahame garanteerida kõigile eh, põhiõiguse eluasemele ja Belgia eesistuja pöörab erilist tähelepanu selle ligipääsule eluasemetele. seda arutatakse kaheksa, üheksandal, kümnendal detsembril konverentsil, rõhutame ka hariduse olulisust laste vaesuse vähendamisel, räägime ka sellest, kuidas võidelda põlvkondade ülese vaesusega, nii-öelda päritud vaesusega ja kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal detsembril eh, lõpetab Belgia eesistuja vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise aasta ja toome sealt ka, leiame sealt ka sobivad järeldused tulevikuks. aitäh, härra minister, kas autor soovib esitada lisaküsimuse? Teil on selleks aega kolmkümmend sekundit. aitäh, härra president ja aitäh ministrile selle pika vastuse eest, ma saan loomulikult väga hästi aru, et just liikmesriikidest sõltub äh, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega võitlemine ja sooviksin Belgia eesistujale edu, et liikmesriigid suudaksid ära otsustada miinimum sotsiaalstandardite ja miinimumsissetuleku küsimuse. milline on teie arvamus avatud koordineerimismeetodi osas, kas sellest piisab, et vaesuse ja tõrjutusega võidelda? aitäh! kolleeg ja nüüd on sõna ministril, et vastata lisaküsimusele. kui ma nüüd õigesti mäletan, härra president, siis kaks nädalat tagasi siin äh, vastasin äh, sellele küsimusele, öeldes, et meetod on tõesti selline, mis äh, Äh, võib endaga kaasa tuua terve rea selgeid tulemusi ja saan ainult äh, uuesti üle korrata selle, mis ma kaks nädalat tagasi täpselt sellel samal teemal ütlesin. aitäh, härra minister! järgmine küsimus on meie kolleegi härra Källakere küsimus, rahvusvaheline sümpoosium teadus- ja kalandusalaste partnerluslepingute teemal rahvastel. Äh, rahvusvaheline sümpoosium teaduse kalandusalaste partnerluslepingute teemal, seda organiseerib Belgia eesistuja üheksandal ja kümnendal novembril Ostendis. nagu te teate, on Ostend Belgia rannikul. eesistuja on kutsunud Euroopa Parlamendi sinna samuti, kui me viieteistkümnendal juulil oma prioriteete tutvustasime ja selle sümpoosiumi organiseerimisega üritame me panustada sellesse debatti, mis hetkel käib, valmistades ette ühtse kalanduspoliitika reformi. uus kalanduspoliitika peaks kehtima hakkama aastast kaks tuhat kolmteist. teadus- ja kalandussektoril on tihtipeale erinevad seisukohad ja äh, tihtipeale eriarvamus selle kohas, kuidas alata keskkonna olukordi ja nii edasi ja me üritame analüüsida ja disk-, diskuteerida sel teemal sügavuti, oleme organiseerinud oma diskussiooni viie teema üle, andmekogumine ja kalavarude hindamine, ühised pingutused, et suurendada valikut ja vähendada püügi äraviskamist, koostöö teaduse ja tööstuse vahel auto haldamine, koostöö parandamine. selle sümpoosiumi tulemused lähevad siis äh, ministrite kohtumisse ette äh, põllumajandus-kalandusnõukogus novembris ja siis saab nõukogu teha sellest ka vastavad järeldused. aitäh, härra minister, kas äh, härra Kelleger soovib lisaküsimust esitada? aitäh, härra president, sooviksin tänada äh, Äh, ministrit selle eest, et selline oluline konverents korraldatakse, et teadus- ja kalandussektor kokku tuuakse. tahaksin tänada ka selle eest, et nad rõhutavad äh, ära visatud saagi küsimuse, et äh, kalandussektor saaks tuua need, selle saagi samuti randa ja selle eest neid ka kompenseeritakse ja on hea kuulda, et ka ülejäänud neli teemat, mida tõstatatakse, jõuab ministrite kohtumise ette ja teeksin ministrile ettepaneku eriti vaadata just väikelaevu, vähem kui viisteist meetrit, mis peavad samuti oma elatise teenima, oma pered ära elatama ja neil ei ole mingit tohutut mõju sellesse äärmiselt olulisse taastuvasse varusse. härra Šastel, kas te soovite reageerida? parlamendisaadiku kommentaaridele. jah, sooviksin tänada austatud parlamendiliiget tema ettepaneku eest ja ka selle eest, et ta tõstatas selle mure, mida ma kindlasti ka sümpoosiumil mainin. nüüd saame jätkata järgmise küsimusega, mille esitas härra Brian Crowley Euroopa Liidu ja Horvaatia ühinemisläbirääkimiste kohta küsimuse autor ei ole siin, aga härra Gallagher esindab härra Crowleyt. sõna on härra Šastelil vastuseks. härra president, nõukogu on teadmiseks võtnud selle, et liitumisläbirääkimised Horvaatiaga on saavutanud üsna suurt edu ja nüüd nad on jõudmas lõppfaasi Euroopa Liit tervitab Horvaatia poolt tehtud jõupingutusi möödunud aastal ja tervitab ka seda progressi, mis on saavutatud, eriti mis puudutab neid fikseeritud kriteeriume läbirääk-, kriteeriume läbirääkimiste raamistikus. Äh, meil on avatud kolmkümmend kolm kolmkümmend viiest peatükist ja kakskümmend kolm on nendest ka esialgselt suletud. nii et Horvaatia on ilmselgelt äh, päris hästi edasi liikunud eriti mis puudutab neid valdkondi nagu õi-, justiitsvaldkond, korruptsioonivastane võitlus, avalik haldus, organiseeritud kuritegevus, vähemuste austamine, nende vähemuste kaitsmine, kaasa arvatud põgenike naasmine, kohtumõistmine kur-, sõjakuritegude üle ning samuti majanduse hindamine, progress on saavutatud kõikides nendes valdkondades. Belgia eesistuja on äh, valmis Horvaatiat igati aitama ja loodetavasti suudame sulgeda nii palju peatükke kui võimalik, nii kiiresti kui võimalik. loomulikult peab äh, Horvaatia lõpetama minu poolt mainitud äh, reformid ja olema vastavuses ka kõigi ülejäänud kriteeriumitega vastavalt sellele ajalisele raamistikule, mis on paika pandud esialgsetel järeldustel, kui need äh, parameetrid saavad kaetud, konkurentsipoliitika, maaelu areng, äh, kalavarud, regionaalpoliitika, äh, põhivabadused, õigus, keskkond, välisjulgeoleku kaitse eelarve aspektid, need on need peatükid, mis on hetkel nõukogu ees otsuseks esialgselt need sulgeda ja siis on kapitali vaba liikumine peatükk neli, peatükk neliteist ning samuti peatükk kolmkümmend viis, muud küsimused, et asjadega täielikult lõpuni viia, neid asju uuritakse hilisemas etapis. härra Kallager, palun tahan tänada ministrit tema äärmiselt äh, täieliku ja selge vastuse eest ja öö, äh, ja ma paluksin, et ta mind informeeriks, kui äh, läbirääkimised on lõpule viidud ja otsus peab vastu võetama, kas siis selle otsuse teeb ainult Horvaatia parlament või antakse ka Horvaatia inimestele võimalus referendumil asi otsustada nii, nagu seda tehti minu riigis. härra minister, palun. selgelt äh, meie peame hindama Äh, seda, kuidas Horvaatias kohapeal on progressi saavutatud ja seetõttu ma ei saa hetkel teile mingit ajalist graafikut anda ja see sõltub Horvaatia oma äh, võimekusest äh, neid, et muudatusi rakendada. aga meil on selline protsess paigas, et arvamuste vahetustega kontaktideks minu Horvaatia äh, vastaspoolega ja ma olen aru saanud, et Horvaatia inimesed saavad hääletada liitumise osas. härra Semkel on õigus küsimusi esitada, nii et palun. soovin teid selle eest tänada ja küsiksin küsimuse, mis mulle tundub oluline. härra minister, te ütlesite, et kolmekümne viiest peatükist kolm, on kolmkümmend kolm avatud. Te olete kirjeldanud ka selle kolmekümne kolme peatüki progressi, aga mul on veidi teistsugune küsimus, et milliseid kahte peatükki avatud veel ei ole, sest minu arvates peaks see olema võtmetähtsusega. suur aitäh, härra Šostel, palun. härra president, mul ei ole aimugi, nii et ma annan teile selle informatsiooni kirjalikult mul ei ole need kolmkümmend viis peatükki kõik peas, need, mis on avatud, esialgselt suletud, mis on just avatud, ei ole veel suletud, need, mis on hetkel veel laual. ma arvan, et ma olen andnud üsna täieliku kommentaari erinevate peatükkide olukorra kohta, need kaks, mida veel ei ole avatud, selle kohta annan teile informatsiooni kirjalikult. aitäh äh,, härra Šastel kindlasti on härra Semke rahul sellega, et ta saab kiire kirjaliku vastuse oma küsimusele. nüüd jätkame küsimusega number seitse Marian Harkinilt, mis puudutab demograafiat ja hooldajaid. ministril on sõna, et vastata proua Harkini küsimusele. härra president, parlamendi liige on küsinud küsimuse, mis on praegusel majanduskriisi ajal äärmiselt murettekitav. nõukogu on teadlik äh, vaesuse riskidest, äh, mis tekivad inimestel, kes on äh, vabatahtlikud hooldajad, ehk siis nad ei saa osaleda tööturul. see aspekt, mis puudutab vabatahtlikke hooldajaid, puudutab loomulikult ka nende naasmist tööle nõukogu on teadlik nendest probleemidest, mis on inimesel, inimestel, kes on oma karjäärid peatanud, selleks, et hoolitseda äh, inimeste eest äh, niimoodi, et nad selle eest tasu ei saa peame kindlustama selle, et nende inimeste juhtumeid arvestatakse ka siis, kui arvest-, arvutatakse nende pensioniiga. Äh, vaadatakse üle vanemapuhkuse raamistik, on öeldud, et vanemapuhkuse lõpus on inimesel õigus saada sama või sarnane töökoht vastavalt oma töölepinguga. nõukogu on teadlik, et eh, sotsiaalpartnereid konsulteeriti komisjoni poolt selleks, et eh, võtta vastu uut, uued tüübid pere puhkust, nagu näiteks eh, adopteerimisega seotud puhkus ja selline puhkus, mida võetakse selleks, et pereliikme eest hoolitseda ja nüüd, mis puudutab äh, ebavõrdsust meeste ja naiste vahel, siis nõukogu on märkinud, et tihtipeale just naised on need, kes teevad lõviosa enamik äh, sellist tüüpi perehooldusest, sest äh, tulenevalt sellest, millised äh, on rollid, mis on sugudele pandud ühiskonna poolt üldiselt, aastal kaks tuhat seitse võtsid komisjon nõukogu vastu rea näitajaid, mis võimaldaksid liikmesriikidele komisjonil äh, selliseid küsimusi tihedalt jälgida ja nõukogu järeldustes äh, võttis nõukogu arvesse asjaolu, et äh, tasustamata hooldamine äh, võib olla küll isiklik valik, aga see tähendab siiski, et karjäär peatub. see võib tähendada seda, et naised kaotavad oma rahalise sõltumatu, sotsiaalse kaitse ja see võib mõjutada ka nende pensioniiga äh, ja tähendada seda, et naised saavad väiksemaid pensionimakseid. ja selle valguses kinnitas nõukogu üle, et me peame võrdsemalt jaotama sellist koormust meeste ja naiste vahel, kindlustama, et äh, oleksid äh, lastehoiuasutused olemas ja et oleks piisav abi paigas, arvestades, et elanikkonna vananemist oleks meil teised inimesed, kes saaksid uu-, hooldada vanemaid ühiskonnaliikmeid, see on kõik seotud sooliste, soolise võrdõiguslikkusega ja järeldustega, mis võeti vastu kaks tuhat üheksa aastal, on olemas ilmselge side eh, selle vahel, kui palju on naisi eh, osalemas tööjõus ja eh, laste hooldusasutusi ning ja seetõttu üritame äh, kõik, teha kõik endast võimalikku, et era- ja tööelu oleks hästi tasakaalus. aitäh, proua Harkin, kas te soovite esitada lisaküsimust? aitäh, härra minister, selle väga täieliku vastuse eest, on selge, et nõukogu võtab seda küsimust tõsiselt ja ma hea meelega kuuleksin Äh, kuulen seda, et uurite seda hoolduspuhkuse küsimust, et kehtiksid samasugused standardid nendele, kes tahavad tööle naasta. Te mainisite ka soolist aspekti, aga teine aspekt on see, et paljud noored inimesed on tihtipeale need, kes hakkavad hooldama ja see unustatakse ära. Te mainisite ka isiklikku valikut. ma arvan, et see on see, mida hooldajad soovivad, nad tahavad, et neil oleks see valik selle kohta, millal nad hooldavad, millal töötavad ja hea meel on näha, et te olete uurinud ka seda pensionite küsimust. tihtipeale inimesed loobuvad tööst selleks, et hooldamisega tegeleda, kaotavad osa oma palgast, nad ei saa sotsiaalmakseid teha ja seetõttu jääb nende pension väiksemaks, nii et see on tõesti selline valdkond, kus nõukogu võiks teha teatud soovitused liikmesriikidele, aitäh. aitäh, proua Harkin. härra Šastel, kas te sooviksite sellele küsimusele vastata? härra president, austatud parlamendiliige on tegelikult korranud ühte osa minu vastusest ja saan ainult jätkata tema loogikast. kõigi jaoks, eriti just nende naiste jaoks, kes otsustavad eh, hooldamisega tegeleda, neid ei tohiks oma karjääri lõpul karistada, kui nad peaksid saama tõesti korralikku pensionit ja see on olnud ka nõukogu kavatsus aidata neil seda teha. suur aitäh! järgmine äh, küsimus on esitatud meie kolleeg härra Svevka poolt. härra Valesa on see, kes teda siin esindab ja see puudutab Al-Aqsa telekanalit. ja teil on sõna, härra minister, vastus. Le 10 mars 2010 le, le conseil kümnendal märtsil kaks tuhat kümme nõukogu ja Euroopa Parlament otsustasid, et Äh, võtta vastu kahe tuhande kümnendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani audiovisuaalse teenuste direktiiv, mis äh, äh, hõlmab, reguleerib meediateenuste pakkumist Euroopa liikmesriigusel vastavalt artiklist kuus peavad liikmesriigid võtma meetmeid selleks, et tagada audiovisuaalsete teenuste puhul igasugune vägivallale õhutamine, õhutamise puudumine lähtugu see siis äh, soost või märgi, millestki muust ja komisjon peab kandma hoolt selle eest, et liikmesriigid äh, rakendavad äh, direktiivi ähm, sobivalt lähtuvalt artiklist kaks ja sama puudutab ka teenuseid, mida satelliidi abil edastatakse väljaspool Euroopa Liitu Liitu. ja kon-, sel konkreetsel puhul on äh, võib komisjon öelda, et Prantsusmaa Ringhäälingu nõukogu CSA vaatab seda küsimust, uurib praegu seda küsimust ja komisjon ei saa, nõukogu ei saa seda praegusel hetkel ka rohkem kommenteerida. kas soovite esitada täiendava küsimuse? suur tänu, härra president ma ei oleks nõus viimase osaga sellest vastusest, ma arvan, et tegelikult on komisjoni ja nõukogu pädevuses praegusel hetkel pöörata tähelepanu sellisele sellistele korduvatele negatiivsetele kalduvustele ja, ja sammudele selle satelliiditeenuse pakkuja poolt. jällegi, see pole esimene kord, kui nad rikuvad äh, seadust, mis on juba jõustunud äh, praegusel hetkel ja minu küsimus äh, kajastab meie muret, äh, me peame selle peitusemängu ju ometi lõpetama ja mi-, kuidas, tahaksin ma küsida. härra Tšestel, kas vastaksite? jah, ma jagan teie tõlgendust osaliselt, loomulikult, äh, loomulikult liikmesriigid peavad tagama seda, et komisjon on äh, omalt poolt aitab kaasa direktiivide rakendamise tagamisele ja me oleme omalt poolt andnud kõik, et seesama äh, aset leiaks, nimelt seda tegime meie äh, direktiivi vastu võttes ja nüüd liikmesriigid komisjoni järelevalve all peavad äh, seda, selle direktiivi rakendamise eest hoolt kandma. suur tänu, härra Šester, lähme nüüd edasi järgmise küsimuse juurde. küsimus number üheksa ja küsimus number kümme proua Tikkau ja härra äh, Sean Kelly küsimus number üheksa võtab üle härra Tarabella, aga mõlemad küsimused on tagasi võetud. ja nüüd jõuame üle üheteistkümnenda küsimuse juurde Olli Schmidtilt. see küsimus puudutab romi vähemust Euroopas ja Euroopa Liidu kodanike vaba liikumist. härra Šestel, palun, kas võiksite vastata härra Olli Schmidti küsimusele? suur tänu, härra president, pärast äh, Euroopa ülem Kordoba kohtumist äh, võttis äh, ju, juunikuus nõukogu vastu järeldused, otsustades jätkata romide lõimimist, tunnistati, et väga paljud romid elavad äärmises vaesuses ja tõrjutuses, nende haridustasemed on madalad, nende juurdepääs elamu asust-, ela-, elamutele on äh, vägagi puudulik äh, ja elutingimused seetõttu ka väga kehvad. me jätkame sotsiaalset majanduslikku lõimimist lähtuvalt äh, nõukogu järeldustele, me püüame tagada kõige tõhusama olemasolevate poliitiliste vahendite rakendamise, nõukogu rõhutas ka seda, kui oluline on tagada, et kohalikud ametivõimud, kodanikuühiskond ja romi kogukonnad ise aktiivselt osaleksid selles protsessis. Stockholmi programm võeti kahe tuhande üheksandal aastal vastu ja Stockholmi programmis mainitakse konkreetselt ka romi kogukonda ja kutsutakse üles äh, liikmesriiki ühiselt pingutama selleks, et aidata sellistes haavatavas olukorras olevaid rahvusrühmi meie ühiskondades ja ja kuueteistkümnendal septembril toimus ka lõunasöök, kus käsitleti samuti romi küsimust nõukogu liikmete vahel ja me võime selle lühidalt kokku võtta, liikmesriigil on õigus kanda hoolt õigusriigi põhimõtte rakendamise eest oma territooriumil, komisjonil on õigus ja kohustus ühenduse õiguse austamist tagada ja tagada seda, et ka liikmesriigid seda teeksid ja järgmisel ülemkogul käsitletakse ka romide vähemuse lõimimise küsimust. lisaks leidis Belgia eesistuja, et romide äh, integratsiooni küsimus oleks ka EBSCO äh, kohtumisel oktoobris ja nõukogu ei ole veel informeeritud äh, septembri kohtumistest Pariisis minu teada ei olnud see kohtumine pühendatud ainult romide küsimusele. suur tänu, härra Šassel ja härra Schmidt, teil on kolmkümmend sekundit täiendava küsimuse esitamaks. suur tänu, härra president, suur tänu ministrile ka vastuse eest. ma leian, et teie, härra minister, ja kakskümmend seitse liikmesriiki Teil kõigil on äh, põhjust kiiresti reageerida ja selgeid samme äh, astuda, sellepärast et olukord on Euroopa jaoks raske, me teame, et romisid on aastaid taga kiusatud ning äh, viimasel ajal oleme näinud ka seda, kuidas Euroopas on olukord arenenud, kui me tahame, et riigid käituksid nagu kord ja kohus, peame ka ise käituma. Isabel Fonseca, kes on ajakirjanik ja kirjanik, kirjutas raamatu matke mind seistes. ja ma paluksin teil moodustada komisjon, kes, mis uuriks, mis on romidega juhtunud minevikus, millised arengud toimuvad praegu. meil on vaja oma ajalugu üle hinnata, muidu ei ole meie sammud usaldusväärsed suur tänu, härra Schmidt ja need olid kõige kolm, kõige pikemad kolmkümmend sekundit meie infotunni ajaloos. palun, härra Tšestan. kõigepealt äh, ma loomulikult äh, võtan kuulda seda ettepanekut äh, heita pilk ajalukku, kuid ma ütleksin ka, et küsimuses, mis on olnud väga äh, emotsionaalselt, mida emotsio-, väga emotsionaalselt on käsitletud viimaste nädala jooksul. Äh, nõukogu ja vähemalt ka mina ise eeldaksin, et komisjon analüüsib olukorda vägagi üksikasjalikult ja mis puudutab äh, praegu viimaseid arenguid, siis ka nõukogu on ise pidanud olukorda hindama, kuid komisjon peab vaatama ennekõike, kas kõigist lepingutest siiski peetakse kinni. suur tänu, härra Tšastel ja küsimust kaksteist proua Roodi Kratsa Tsagaropolust, mis puudutab siseturu ja digitaalse turu arengut. see küsimus aga langeb ära, kuna autorit ei ole kohasel, seega jõuame küsimuse kolmteist juurde, mis, mille on esitanud Jim Higgins ja mis käsitleb lastega kaubitsemist härra Tšastel, teil on küs-, teil on sõna vastuseks. meie õigusaktid, kehtivad õigusaktid äh, laste ja inimestega kauplemise takistamiseks äh, on osa kahe tuhande kahe, teise aasta raamdirektiivist äh, inimkaubanduse kohta, mis kohustab liikmesriikidele muuta karistatavaks kõik sellise õiguse Äh, eiramised äh, ja samuti ka igasugune see seksuaalse ärakasutamise. samuti on meil meetmeid äh, ohvrite kaud-, kaitseks ning on veel direktiive, mis, mida uuritakse, mis laste seksuaalset ärakasutamist ja lastega kauplemist peaksid takistama, nende ettepanekute eesmärgiks, mida me praegu üle vaatame, on äh, takistada seda, et lapsed satuvad inimkaubanduse ohvriks ning astuda meetmeid selleks, et paremini tuua kohtu ette rikkujad ja rikkum- ja kurjategijad rikkumiste puhul, mis leiavad aset Euroopa Liidust väljaspool. samuti ka ennetustöö on tähelepanu all Stockholmi programmist lähtuvalt on eraldatud äh, eraldi abi lastele, kes on haavatavas olukorras ja kes on sattunud äh, seksuaalse ärakasutamise ja ärakasutamise ohvriks ning äh, alaealised, saatjate alaealised, kes on sattunud inimkaubanduse ohvriks, on samuti üheks nendest ohvriteks. Euroopa Liit tahaks ühine, ühist lähenemist, kus, mille keskmes on laste huvid. me uurime, kuidas on võimalik tagada neile eluase ja äh, leida nende puhul jätkusuutlik lahendus. kahe tuhande kümnenda aasta juuni põhimõtted kutsuvad liikmesriikidele pöörama tähelepanu nendele ohvritele äh, liikmesriigis, kus laps vaikneb, väga raske on hinnata, milline on nende inimeste arv, kes on sattunud inimkaubanduse ohvriks äh, Euroopa Liidu territooriumil. Äh, sellepärast, et need isikud on illegaalselt sisenenud äh, inimkaubanduse tulemusena Euroopa Liitu ja usaldusväärsed statistika kogumiseks kahe tuhande üheksanda aasta juunis nõukogu otsustas moodustada aruandlusvõrgustuse, ametliku aruandlusvõrgustiku, mis on info, kogemuste ja heade tavade vahetuse foorumiks äh, inimkaubanduse ja selle vastase võitluse vahel. see võrgustik on nüüd moodustatud ja üldiseks inimkaubandusealaseks äh, alusdokumendiks kahe tuhande üheksanda aasta novembris võeti vastu äh, dokument kahe tuhande üheksanda aasta novembris äh, ja sellele on viidatud ka äh, konkreetsetele liikmesriikidele, kuid see pole nõukogu pädevuses rääkida ja kommenteerida konkreetse liikmesriigi küsimusi. härra president, ma arvan, me kõik oleme nõus sellega, et tegemist on kõige põlastusväärsema kuriteoga üldse inimkaubanduse puhul, aga täiskasvanutega kauplemine on piisavalt halb, kuid lastega kauplemine on täiesti äh, Äh, kohutav. EKPAT äh, raport, raport äh, oli päris kohutav, sada, nelisada nelikümmend üks last jäi kadunud, ma, minu meelest me peame tegutsema võrgustikus tõhusalt, nii et tõesti lastega kauplemine saaks välja juuritud, meil on piirid avatud, me peame ennast kokku võtma ja ma kiidan nõukogud, et nõukogu on tegutsenud otsusekindlalt selles küsimuses suur tänu, härra Higins ja härra Tšestel, kas soovite ka sellele kommentaarile vastata? tahaksin tänada siin austatud parlamendiliiget selle eest, mida ta ütles nõukogule ja korrata seda, mida ütlesin varem, öeldes, et äh, vaeste, ohvrite, inimkaubanduse ohvrite aitamine on üks väga suur osa inimkaubanduse vastase võitluse direktiivist ja nõukogu annab endast parima selleks, et äh, see tõhusa võrgustiku küsimus jääks endiselt meie päevakorda ja me püüame sinna kaasata kõik liikmesriigid, paluda neil analüüsida häid tavasid üle kogu Euroopa, nii et me saaksime oma eeskirju selles küsimuses äh, ühtlustada. suur tänu, härra Tšestel ja küsimus neliteist äh, küsimuse esitajale Ailward Euroopa meetmed töökohtade loomiseks ja härra Lea Laem Aylward esindab härra Gallagher. ja paistab, ka tema lööb siin äh, rekord, äh, rekordid, rekordeid, äh, olles selline orvuks jäänud küsimuste adopteerija siin. aga palun, härra Chastel, härra Gallagher, suur tänu, et te lubate mul vastata sellele küsimusele ja rääkida sellest olulisest teemast. Euroopa Liidu liikmesriigid äh, vastutavad selle eest, et äh, liikmesriikide poliitikad ja tööhõive vallas saaksid ellu viidud. ja liikmesriikide olukord selles vallas on väga erinevad ning äh, see, seetõttu on ka meetmed väga erinevad, kuid siiski aitavad kõik need meetmed Euroopa Liidu üldiste eesmärkide saavutamisele kaasa, lähtuvalt Euroopa Liidu toimimise lepingust Need meetmed on üks osa Euroopa tööhõivestrateegiast äh, ja hõlmavad tegelikult ka direktiive ja liikmesriikide soovitusi. kahe tuhande kümnenda aasta juuni kohtumisel võttis nõukogu vastu üldsuunised tööpuuduse vähendamiseks, mis on oluline tööriist kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa Liidu tööhõive ja majanduskasvu strateegia rakendamiseks me võtsime arvesse ka parlamendi arvamust ning komisjon esitab nõukogule oma arvamuse. see saab olema osaks EBSCO nõukogu kohtumisest Euroopa Liit ja liikmesriigid tahavad äh, näha intelligentset, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu ja meie reformid peaksid äh, paja, parandama äh, praegu alaesindatud rahvastikurühmade esindatust, noored inimesed, sisserändajad, kvalifitseerimata tööjõud ja nii edasi kõiki neid rahvastikurühmi tuleks kaasata rohkem tööturule ja me peaks ja samas tuleks parandada äh, töö kvaliteeti ja nii nõudluse kui ka pakkumise poolega tegeledes meie pingutused peaksid vastama tööturu vajadustele, me peaksime rakendama elukestvat õpet ja ümberkoolitust kasutades erinevaid äh, rahalisi vahendeid, ESF äh, näiteks aitab meil saavutada meie eesmärki ning luua parema juurdepääsu töökohtadele ja tööturule kogu Euroopa Liidus äh, iseäranis nendes piirkondades, mis on vähem soodsas positsioon, vähem soodsal positsioonil ja komisjon ja nõukogu järgi, jälgivad, mis toimub liikmesriikides ja esitavad siis need suuniseid, kahe tuhande üheksanda, kahe tuhande kümnenda aasta ühisraport, mis avaldati kevadel, andis väga hea liikmesriik, äh, ülevaate sellest, millised meetmed on liikmesriigid võtnud, et olukorda parandada, iseäranis, mis puudutab noori inimesi ja naisi ja nõukogu on rõhutanud seda, et liikmesriigid peaksid parandama ka töökeskkonda äh, ja me peaksime ka looma rohkem rohelisi töökohti, ettevõtted peaksid kaasajastama oma tööstusbaasi, oma masinabaasi. Äh, see on kõik üks osa meie äh, poliitikate kooskõlastamise strateegiast, mis on tähtsal kohal meie Euroopa eesmärkide saavutamisel. härra Kälaker, kas on täiendav küsimus? härra Eelvordi nimel tahaksin tänada teid selle vastuse eest. ja plaanid on küll kiiduväärsed, aga ma arvan, et ka lühikeses perspektiivis on võimalik töökohti luua. Euroopa praegu laseb kaduma ühe koma viie miljoni töökoha loomise võimaluse, sellepärast et väikesed ettevõtted praegu äh, kannatavad äh, liigse bürokraatia ja tööhõive eeskirjade all. kui me räägime siin liikmesriikide poliitikatest, siis mäletate äh, Euroopa Liidu olukorra kõnet Barroso poolt, kus ta viitas sellele, et me peame bürokraatiat välja juurima ja mina tahaksin teada, milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta kohe selleks, et bürokraatiat viia miinimumpiirile ja luua uued töökohad. suur tänu, härra Käraker, härra minister, palun. ma äh, tooksin siinkohal välja Belgia eesistuja tööprogrammi selles valdkonnas, äh, tööpuuduse küsimus, me rääkisime struktuurilistest meetmetest, meetmetest, mis äh, töökohtade loomise seostaksid kahe tuhande kahekümnenda aasta ja, ja suunistega, kuid Belgia tööprogrammis on terve rida meetmeid, mille eesmärgiks on vähendada bürokraatia koormat väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ja mikroettevõtetele, neil ei ole võimalik palgata inimesi, kes analüüsiksid õigusakte ja õiguskeskkonda mõnikord on väikeste ettevõtete jaoks äh, turul tegutsemine otsekui miiniväli ja Belgia eesistumise ajal äh, pädev minister korraldab äh, ka mitteametliku kohtumise ning keskendub sellel mitteametlikul kohtumisel ennekõike bürokraatiale. bürokraatia on probleem, mis tõesti on takistuseks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töös. suur tänu ja Allan Kelly on oma küsimuse tagasi võtnud, see oli siis küsimus number viisteist, nagu meile öeldakse, ja proua Andrek Jeenet pole kohal, seega jätame kuueteistkümnenda küsimuse vahele, siis küsimus seitseteist, Richard Howitt käsitleb Euroopa Liidu horisontaalsed ja diskrimineerimisvastase direktiivi alaseid edusamme. selle küsimuse on adapteerinud proua Kinga Köns. härra Šestel, kas soovite võtta sõna, et vastata sellele küsimusele? ja seejärel kuuleme, kas proua Kantsil on täiendav küsimus. Le memorandum d'entente auquel se réfère euh, l'honorable parlementaire constitue vastastikuse mõistmise memorandum, millele parlamendi liige viitab. vabandust, küsimus seitseteist. jah. Hispaania eesistumise ajal jätkas nõukogu selle aast-, vastava direktiivi läbivaatamist seitsmendal juunil, võeti teadmiseks selles valdkonnas toimunud edasiminekud ja leiti, et on tarvis jätkata vastavat tööd nõukogu liikmed samuti rõhutasid vajadust tagada õiguskindlus seoses selle programmiga ning pidada kinni subsidiaarsuse põhimõttest. ettepaneku saab vastu võtta vastavalt äh, artiklile üheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingus. loomulikult äh, see nõuab nõukogu liikmete poolt ühehäälsust. direktiiviga püütakse rakendada mõningaid ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sätteid ja selle instrumendi eesmärk ei ole juriidiliselt konventsiooni üle võtta, sest konventsioon on laiem ja see läheb kaugemale kui Euroopa Liidu pädevused. praegused arutelud nõukogus puudutavad seda, et tagada järjekindlus konventsiooniga võrreldes ning arutelud on keskendunud teatud eh, ebaproportsionaalsetele kuludele. me tahaksime, et oleks suurem tasakaal õiglase juurdepääsu ja sellise mm, juurdepääsu tagamise kulude vahel. loomulikult nõukogu ei oska omalt poolt ennustada, kuidas läbirääkimised lähevad ja kui kaua need täpselt kestavad. aitäh, proua Kents, lisaküsimus suur tänu, president, ma olen püüdnud paremini mõista, missugused argumendid ja vastuargumendid nõukogus on kõlanud alates kahe tuhande kaheksandast aastast, sest see küsimus on sellest ajast alates päevakorral olnud. ja Euroopa Parlament peaks lõpuks ka oma sõna ütlema selle raamdirektiivi osas tahaksin küsida härra Šastel, kas te näete siin võimalust, et tulevikus pärast äh, vastavate tingimuste analüüsi on võimalik siiski edasi liikuda. ma arvan, et see kriis oli teatud mõttes hoiatus. selles mõttes, et võrdsed võimalused ja võrdsus on äärmiselt olulised põhimõtted. suur tänu, proua Gents, härra Šastel, vastus president, ma täiesti mõistan, mida auväärne parlamendiliige ütles ja saan aru ka kannatamatusest, et arutelu on kestnud liiga kaua, aga tõesti, tegemist on väga laia rakendusalaga ettepanekuga ning äh, see puudutab tervet rida sätteid ja ma saan väga hästi aru ka sellest, et ilma parlamendi toetuseta direktiivi vastu võtta ei saa, aga nõukogu ise on pühendanud sellele päris palju energiat. sotsiaalküsimuste töörühm on arutanud kaks korda Belgia eesistumise ajal seda ettepanekut näiteks. ja plaanis on veel mitmeid kohtumisi ja kui asjaga ei jõuta ühele poole Belgia eesistumise ajal, siis kindlasti järgnev Ungari eesistuja annab endast parima, et äh, see teema lõpule viia. suur tänu, edasi küsimused kaheksateist, üheksateist ja kakskümmend langevad ära, sest äh, nende küsimuste autorid ei ole kohal ja sellega ongi meie infotund lõppenud tahaksin öelda mõne positiivse sõna täiskogul tundub, et meil naiste ja meeste esindatus on võrdne, äh, on äh, üks äh, naisliige ja üks meesliige kohal, nii et see on täiesti viiskümmend, viiskümmend. muidugi oleks parem, kui esindajaid oleks siin kohal rohkem aga nii see on. suur tänu kõikidele osalemise eest ja ma pean ütlema, et ei ole väga tavapärane, et küsimustele õnnestub vastata niivõrd tõhusalt, aga täna see nii läks. sellega on istung praeguseks lõppenud, järgmine istung on homme, kahekümne kolmandal septembril kell kümme kuni kaksteist, päevakord on veebileheküljel kättesaadav ja istung on praeguseks läbi.